ALDE fraktsiooniga. ALDE, QE, NGL, Rahvapartei, ETSER ja EFD on andnud äh, mulle nimekirjad kolleegide komisjonide nimetamise kohta. see nimekiri saab avaldatud protokolli lisana ja kui vastuväiteid ei esitata, siis on need nimetamised äh, kinnitatud. kahe tuhande